järgmine päevakorrapunkt puudutab Velda Figureido raportit Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni rakendamise või ratifitseerimise kohta ning kõigepealt annaksin sõna raportöörile proua Figureidole Äh, suur tänu, lugupeetud president, härra volinik, kallid kolleegid. selle raportiga me soovime heaks kiita nõukogu otsuse konventsiooni sada kaheksakümmend kaheksa kohta, mis on siis rahvusvaheliselt tööorganisatsioonilt ja see puudutab kalandustöö, kalandustööd. sellega seatakse sisse miinimumnormid, millest tuleb kinni pidada ning tagatakse võrdsemad tingimused maailmas ja seeläbi kompenseeritakse äh, meretöökonventsiooni ratifitseerimise puudujäägid. tegemist on siis konventsiooniga sada kaheksakümmend kaheksa, mis seab sisse miinimumnormid äh, kalandustöö kohta ning sellega tagatakse ka väärikad töötingimused ning elutingimused kaluritele samuti käsitletakse töötervishoidu, eh, töötajate arvu ning eh, meeskondade arvukust, töölevõtmist, repatrieerimist, eh, kindlustust ja muud. selle sektori töötajad ootavad seda konventsiooni juba pikemat aega. tegemist on sammuga edasi ning tegemist on väga olulise strateegilise tööga, see puudutab äh, väga paljusid töötajaid maailma tasandil ning meil on vaja rahvusvaheliseid äh, norme, mis siis äh, täiustaksid juba olemasolevat meretöö konventsiooni. see tagab kaluritele kaitse kogu maailmas me arvestame siin ka selle sektori eripäradega, elutingimustega, töötingimuse, töötingimustega, mis on väga erilised. samuti me teame, et äh, selles valdkonnas leiab aset väga palju surmaga lõppevaid õnnetusi. ning see omakorda tuleneb sellest, et äh, puudulikud on kaitsemeetmed Äh, sellele konventsioonile eelnesid teised konventsioonid, nagu näiteks äh, miinimum igakaluritele nende lepingute kohta käiv konventsioon äh, ja nii edasi, samuti kalurite põhikirja konventsioon. ning siia lisandub veel soovitus sada üheksakümmend üheksa. tegemist on siis äh, kahe tuhande kuuenda aasta jaanuaris meretöö konventsiooni täiendava konventsiooniga. me oleme omalt poolt teinud kõik vajalikud jõupingutused selleks, et äh, liikmesriigid saaksid kiirelt ratifitseerida võimaluse puhul enne kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat seda konventsiooni. sellepärast, et äh, see konventsioon jõustub alles siis, kui vähemalt kümme saja kaheksakümnest Äh, ILO liikmesriigid selle ratifitseerivad, nii kaheksa neist kümnest peavad olema rannikuriigid. praegu aga see konventsioon veel ei rakendu, nii et ma tahaksin tänada kõiki neid, kes äh, raporti väljatöötamisel on kaasa aidanud, samuti kalanduskomisjoni poolt arvamuse koostajat tahaksin tänada ning loodame tõepoolest, et see konventsioon ratifitseeritakse võimalikult kiirelt. suur tänu! suur tänu ja nüüd annan sõna volinik Špidlale, palun! lugupeetud president, lugupeetud saadikud, kalandus iseenesest on üks selliseid äh, ameteid, mis on ülemaailmne ning üleilmastumise fenomen puudutab seda igati. selles valdkonnas töötab äh, kolmkümmend miljonit töötajat äh, umbes ning me näeme, et äh, väga palju ohte on selles valdkonnas. kui me võrdleme nüüd surmaga lõppevate õnnetuste arvu kalandussektoris, muude sektorite samalaadse statistikaga Hilo poolt, siis me näeme, et kalandus on tõepoolest üks selliseid ameteid, mis toob endaga kaasa kõige suuremaid ohte kogu maailmas. kõik Euroopa institutsioonid toetavad üleilmselt tunnustatud nõudeid väärika töö jaoks. komisjonil on oma sotsiaalagenda, me oleme samuti raporti koostanud kahe tuhande kuuendal aastal väärikat töökohta. komisjoni sooviks on toetada omalt poolt ka rahvusvahelisel tasandil tehtavat tööd. töötingimuste parani-, parandamine, samuti raviteenuste parandamine ning vajadus tagada juriidiline kaitse kaluritele nagu ka teiste töötajate puhul, seda kõike me saame saavutada ainult siis, kui paika pannakse piirnormid ning äh, neist peetakse kinni maailma tasandil. ILO liikmetena oleme me seega kaasa aidanud oma võimaluste piires konventsiooni loomisele, mida on kaasajastatud ning millega pannakse paika piirnormid väärika töö osas ning seda täiendavad veel teatud äh, sätted mis puudutavad järelevalvet ja inspektsiooni sadamates ning koos soovitustega, mis ei ole juriidiliselt siduvad, võeti vastu konventsioon ILO poolt juunis kaks tuhat seitse, sada, konventsioon sada kaheksakümmend kaheksa uuendab teatud vanemaid ILO norme, mis puudutasid kaloreid. ning konventsiooni jõustumine tagab võrdsed töötingimused kõikide jaoks. konventsiooniga reguleeritakse miinimumiiga, arstlikku läbivaatust, meeskondade koosseisu, puhkeaega, töölepinguid, repatrieerimist, töölevõtmist ning nende lähetamist, nende äh, töötasu, majutamist, toitu, raviteenuseid ning äh, sotsiaalkindlustust osad uued osad konventsioonist on seotud sotsiaalkindlustuse koordineerimisega. see valdkond on ühenduse pädevuses ning seetõttu peab nõukogu võim-, andma liikmesriikidele loa selle konventsiooni osa ratifitseerimiseks. lisaks sellele on muid valdkondi, mis on ühispädevuses. seega kuna need äh, uued normid peavad jõustuma võimalikult kiirelt, äh, siis komisjon omalt poolt soovib, et konventsiooni lisataks ka üleskutse liikmesriikidele, et äh, nad võimalikult kiiresti alustaksid ratifitseerimist ning seda enne kahekümnendat detsembrit kaks tuhat kaksteist ning Äh, loodetavasti siis äh, nõukogu omalt poolt saab ka kiirelt ratifitseerida selle. suur tänu nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Bragetto Rahvapartei nimel. kolm minutit. suur tänu, president, kolleegid, härra volinik. nagu me teame ning nagu juba täna öeldud peab ILO kalandussektorit üheks kõige ohtlikumaks sek-, sektoriks, üle kahekümne tuhande õnnetuse juhtub igal aastal ning sellel, seda sektorit on tarvis reguleerida. rahvusvahelised, on vaja rahvusvahelisi norme ja standardeid, tagamaks normaalsed töötingimused kaluritele üle maailma, kes satuvad sageli ärakasutamise ohvriks. seetõttu ILO resolutsioon sada kaheksakümmend kaheksa on väga oluline. selle kõrval, et üritatakse tagada võrdne konkurents, üritatakse tagada ka piisav puhkeaeg, ohutu töö, sotsiaalkindlus ning võrdsed palgad kuigi arutelu just algas, on selge, et äh, selle teksti äh, tähtsuse osas on arvamused väga erinevad, aga loodetavasti liikmesriigid selle konventsiooni võimalikult kiiresti ka ratifitseeriks. suur tänu nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra De Rosa. suur tänu, proua president. ma olen väga rahul, et saan sellel teemal täna õhtul siin kõnelda ma arvan, et kalamehe või kalanaise töö on üks kõige ohtlikumaid maailmas. Iirimaal igal juhul tuleb öelda, et palju kalamehi ja naisi saab tööl olles vigastada mina olen e-, endine sotsiaalminister Iirimaal ning ma olen alati üritanud leida võimalust kaitsta kalurite õigusi. tegemist on väga kompleksse küsimusega. millise lepinguga näiteks kalur täpselt töötab mõnel puhul võib ta olla tavatööline, kes maksab oma makse ning tema tööandjaks on aluse kapten. ning teine võimalus on see, et loomuse äh, suurusest oleneb ka kaluri äh, palk ning tema ei ole selline päris tavapärane töövõtja. tegemist on väga kompleksse alaga, siis ministriga ministrina suutsin ma leida Euroopa õigustikuse sätte, mis lahendas lühiajaliselt selle probleemi, aga kahjuks leiti hiljem, et see säte täpselt neid küsimusi ei puuduta. niisiis, meil on tarvis miinimumstandardeid ning seda tervishoiu, ohutuse toitlustamise tagamiseks ning ka miinimumpalkade tagamiseks. kohustus pannakse paadiomanikele ja kaptenikele, et nad tõesti tagaksid ka vastava tasu korraliku töö eest. aga tegemist on siin ju üleilmsete miinimumstandarditega, sest kahjuks tavaliselt tõesti keskendutakse ainult miinimumile. teisalt selle konventsiooni võimalikult kiire heakskiitmine oleks ääretult kasulik. kaks tuhat kaksteist on isegi liiga kauge aeg ning võib-olla me peaksime, kui vähegi võimalik, seda ajaperioodi veel vähendama, suur tänu. suur tänu, nüüd Intem fraktsiooni nimel proua Sinnat kaks minutit. on hädavajalik, et kalurike töötingimused oleks äh, sätestatud mõistlikult, võttes arvesse kalanduse spetsiifikat ning et kalamehed ja naised saaksid toetada oma peresid ja endidki. samuti peavad äh, palgad olema stabiilsed ning äh, ning regulaarsed, et meie rannikutel elavad inimesed saaksid ka hakkama. Iirimaa rannikutel elavad inimestel on väga keeruline aeg küsimus on siin selles aga, kas saja kaheksakümne kaheksanda konventsiooni ratifitseerimine ning seeläbi ka kalandussektori kaasamine sellesse õigustikku on piisav kaitsmaks kalureid või see pigem takistab seda? meil on, meie kalandustööstusel on tarvis ülemaailmsel turul ellu jääda mulle näiteks äh, Kanada kolleegid rääkisid Jaapani kalurikest, kaluritest, kes seal, sealsetes vetes töötavad ning kelle töötingimused on kohutavad. Äh, kes, kes töötavad siis äh, Aafrika vetes ning sellest ei saa näiteks ka absoluutselt kasu aafriklased Äh, ning neid kalu, mida sealt püütakse, müüakse nii odavalt, et Euroopa kalurid ei ole konkurentsivõimelised. see tekitab suuri probleeme. kui ratifitseerimine tõesti äh, tagab äh, sotsiaalkindlustuse kaluritele, vähendab kalade suremust, tervitan ma selle ratifitseerimist ning see ka aitab kaasa VKE-de tegevusele, eriti perede poolt oma, perede omanduses olevate laevade tegevusele. aga me peame eelkõige silmas pidama siin mitte kalu, aga inimesi. loodetavasti see nii ka on. nüüd härra Martines, kaks minutit. suur tänu, kalanduse jätkusuutlik juhtimine tähendab kindlasti seda, et meil on vaja kontrollida äh, kala püüdmist, kuid ka äh, kalurite tingimusi. me teame, et äh, kaluriks olemine on kõige keerukam amet kogu maailmas ning äh, olgugi, et enam äh, ei ole tegemist üheksateistkümnenda sajandiga, kui Islandi kalurid äh, läksid väga kaugele kala püüdma, siis siiski on tingimused väga keerukad. me teame, et tegemist on samuti valdkonnaga, mis, mida puudutab üleilmastumine ning kalad ju ka ei tunne piire, seega peavad olema ka normid üleilmsed siin on muidugi ainsaks pädevaks organiks ILO ja äh, ma tahaksin tervitada siin viiekümnendat aastapäeva e, e, esimeste konventsioonide vastuvõtmisest, e, mil siis määrati kindlaks vanuse alamäär, kalurite aastliku läbivaatamise kon-, mm, tingimused ja muu. ning nüüd selle konventsiooniga me vaatame läbi varasemad konventsioonid ja kõik see tuleks võtta võimalikult kiirelt vastu enne kahe tuhande kaheksa, kaheteistkümnendat aastat. tegemist on heaks näiteks sellest, kuidas me maailma tasandil suudame koostööd teha, tegemist on kiireloomulise probleemiga, sellepärast et meremeeste elu praeguses ülemaailmses konkurentsis äh, on väga äh, riskantses olukorras ning äh, nad võivad sattuda kuritarvitamise ning lausa orjuse küüsi tööaeg, töötasu, ravi ja kõik muu ning eh, samuti sotsiaalkindlustus, eh, töölepingud. me oleme nende osas suutnud tagada miinimumnormid ning me tagame võrdsed tingimused eh, ka ülemaailmseks konkurentsiks, see ei olegi ilmtingimata äärmiselt huvipakkuva Euroopa kaluritele, sellepärast et neil juba need tingimused on tagatud, kuid teiste riikide kalurite jaoks on kindlasti see väga oluline, suur tänu no.! Um, ja nüüd üksikkõnelejad, palun proua Panajatopoulos, kolm minutit. suur tänu, proua president. suur tänu, ma olen veendunud, et ratifitseerimine on äärmiselt oluline ning äh, loodetavasti parlamendi toetusel me võtame homme ühehäälselt vastu ka resolutsiooni ning loodetavasti seeläbi me saame edastada selge sõnumi kõikidele, et tagataks äh, väärikad äh, tööd tagavate meetmete elluviimine. see konventsioon sada kaheksakümmend kaheksa äh, tagab väärika töö, eri, seda täpsemalt siis kalanduse valdkonnas kalurite jaoks. seda valdkonda teised konventsioonid ei kata ja väga oluline on, et ka see sektor kuuluks rahvusvahelise konventsiooni rakenduse alla. Euroopa Liidu liikmesriigid kindlasti ratifitseerivad enne kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat nagu ette nähtud selle konventsiooni. osad liikmesriigid, tundub mulle, on selle juba ka ratifitseerinud ning eh, kui teatud hulk eh, riike on konventsiooni ratifitseerinud, siis konventsioon jõustub. mina oleksin väga uhke selle üle, kui mm, ka meie kalurid saaksid sellest konventsioonist kasu. kolmandad riigid eh, võib-olla näevad neid asju natuke teisiti, kuid ma usun, et meie ühendus peaks, ka rahvusvaheline üldsus peaks selle konventsiooni äh, ratifitseerimist toetama. ma tahaksin juhtida veel tähelepanu ka naiste olukorrale kalandussektoris, sellepärast et äh, me peame neid naisi toetama, kas otseselt või kaudselt, neid siis, kes töötavad kalanduses sest et äh, rannikupiirkondades elavad naised äh, tunduvad olevat äh, tunduvalt vaesemad ning nad elavad halvemates tingimustes. Nad elaksid, vabandust, halvemates tingimustes, kui neil ei oleks võimalust kalurina leiba teenida. kuid selleks on vaja häid juriidilisi aluseid, nii et arendagem rannikupiirkondade arengut. ja ma usun, et tõepoolest me peame toetama seda, kas ükskõik kust me pärit ei ole, lõunast või põhjast, ma arvan, et kõiki rannikupiirkondi tuleb kaitsta. kompromissi, vabandust, selle konventsiooni peaksid siis liikmesriigid ratifitseerima. me peame katma kõiki erinevaid juhte selle konventsiooniga ning eh, me peame eriti just toetama koolitust, eh, kalurite koolitust, suur tänu! ja nüüd läheme vaba mikrofoniga edasi. kõigepealt proua Roitova, palun suur tänu, lugupeetud volinik, nagu mu kolleegidki leian ka mina, et meil on vaja norme, mis paneksid paika väärikate töötingimused kalurite jaoks. on vastuvõetamatu, et kahekümne esimesel sajandil Euroopa Liidus on endiselt töötingimused, mis sarnanevad orjusele. ma olen väga rahul sellega, et kolmepoolselt on vastu võetud need ettepanekud, see tähendab siis seda, et valitsus, tööandjad, töövõtjad on välja töötanud normid, millega, milles arvestatakse selle sektori eripäradega. väga oluline on, et äh, selle dokumendiga pandakse paika vanuse alammäär, arstlik läbivaatus, põhikirja, põhikiri ja muu. Äh, kõik see aitab tagada väärikad töötingimused kalurite jaoks. Äh, mina tulen riigist, kellel ei ole rannajoont, kuid ometigi ma tunnen väga hea, väga suurt headmeelt selle teksti üle, sellepärast et sellega tagatakse võrdsed töötingimused kõikide jaoks ja ma loodan, et äh, see ratifitseeritakse võimalikult kiirelt ja mitte ainult seetõttu, et mulle kala väga maitseb. härra Kasaka, palun. suur tänu, proua president mina tahaksin ka avaldada toetust raportöörile ja tahaksin öelda äh, suur tänu ka komisjonile, kes ILO algatust mm, tõsiselt võttis. väga oluline on konventsiooni sada kaheksakümmend kaheksa kiire äh, rakendamine reguleerimata kalandussektori tööturg äh, võib kahjustada nii äh, kalandust kui ka äh, kalapüüdjaid, nii naisi kui mehi endid, kes on kalandussektori aluseks. seega tahaksin üle korrata, ärgem viivitagem selle konventsiooni ratifitseerimisega ja arvestagem kala, äh, kalamehi kui kalanduspoliitika tuuma. tänan. ja nüüd, kas härra volinik soovib vastata sõnavõtjatele? palun. lugupeetud president, daamid ja härrad. Äh, luga, lubage mul esmalt ütelda, et ma kuulasin väga suure heameelega teiepoolseid argumente. kõik need argumendid kinnitasid taas kord, kuivõrd oluline on käesolev konventsioon. meil on väga palju erinevaid arusaamu ja väga palju argumente nende toetamiseks, kuid kõik need toetasid tegelikult äh, kaluritele väärikate töötingimuste tagamise olulisust. nagu ma ütlesin, kalureid on ligikaudu kolmkümmend miljonit. daamid ja härrad, ma arvan, et äh, selle teksti äh, ratifitseerimise protsess on igati selge ning meie poliitilised jõupingutused äh, peavad praegu tagama, et see ratifitseeritaks võimalikult kiiresti. komisjon on paika pannud äh, piirmäära. Äh, kui me suudame varem äh, ratifitseerida konventsiooni, seda parem. ma tahaksin tänada ka proua Figureidot, raportööri ning kõiki saadikuid nendepoolse toetuse eest. nüüd proua Figureido raportöörina lõppsõna suur tänu, proua president. ma tahaksin tänada volinikku ning kõnelenud kolleege nende toetuse eest konventsiooni ratifitseerimisele. kahtlemata võetakse siin parlamendis see raport vastu mis aitab kindlasti sellele kaasa, et saja kahekümne, kaheksakümne kaheksas konventsioon liikmesriikides ka kiiresti vastu võetakse ning seeläbi saab ta võimalikult kiiresti, kui vähegi võimalik, ennem kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat ka öö, äh, jõusse astuda. tegemist saaks olema suure panusega ülemaailmsete miinimumstandardite paikapanemiseks kaluritele, mis suurendaks nende turvalisust ning vähendaks äh, surmajuhtumeid selles väga ohtlikus, aga väga strateegiliselt olulises sektoris. samuti on tarvis austada nende töötajate väärikust. suur tänu! suur tänu, arutelu on lõppenud ning hääletus toimub homme. järgmine istung jätkub homme hommikul kell üheksa, kella üheksast üheni ning kolmest kaheksani ja üheksast kaheteistkümneni. ja istung on lõppenud.